Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos, real... lugupeetud kolleegid, alustame pärastlõunast istungit, eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. ma usun, et nende kohta ei ole sõnasoove ja kui ei ole, siis äh, loetakse need tekstid vastuvõetuteks. meie praeguse päevakorra esimene punkt, ühine arutelu, mis puudutab ilmselt ühte kõige olulisematest teemadest äh,